head kolleegid. ma tunnen head meelt äh, parlamendi nimel selle üle, et saan siin äh, tervitada proua Unnur Praag Konrad Stotterit äh, Islandilt ning härra Bill Justinussenit Fääri saartelt. Nad on Lääne-Põhjamaade Nõukogus ning viibivad tribüünidel meie parlamendi liikmetele õnnestus ka Islandi ning Fääri saare kolleegidega kohtuda, nad äh, arutasid mitmeid olulisi küsimusi, mis puudutasid äh, muuhulgas kalandust, nende atikat ja tervitame teid veel kord siin ja suur aitäh külla äh, tuleku eest. ja nüüd